järgmisena proua Stauneri raport, see puudutab komisjoni tegevuskava ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks. kõigepealt sõna raportöörile neljaks minutiks. volinik, kolleegid. tõhusa sisekontrolli põhimõte on üks kõige tähtsamaid eelarvelisi prioriteete, mida komisjon peab kohaldama, kui ta äh, eelarvet kavandab ja vahendeid ette näeb. ja eelarvevahendite kontrollimine on midagi, mida Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Parlament väga tähelepanelikult jälgivad juba pikki aastaid ja on kõvasti vaeva nähtud ja on ettepanekuid tehtud, Kontrollikoda on teinud ettepanekuid komisjonile, tagamaks, et eelarvelisi vahendeid ka tõesti tõhusalt ära kasutatakse, aga juba mitmeid aastaid ei ole olnud võimalik saada positiivne kinnitav avaldus Euroopa Kontrollikojalt. volinik, ma tuletan teile meelde, millised on olnud need ähm, tõrked, mis on olnud Leonardo projekti elluviimisel mõned aastad tagasi. on ka teisi valdkondi, kus on olnud rikkumisi ja võib-olla ka, et pettust. jaanuaris kaks tuhat kuus esitas komisjon tegevuskava, mis käsitles ühtset sisekontrolli raamistikku. see võeti vastu eesmärgiga saavutada positiivne kinnitav avaldus Euroopa Kontrollikojalt. komisjoni jõupingutused selle tegevuskava elluviimiseks, nagu te meie raportist ka loete, on üsna mm, selged. tõesti, on tugevasti vaeva nähtud, aga parlament ka mm, mõistab, et eh, nende mm, vahendite eh, kasutamine on siiski tublisti edasi lükkunud, sellepärast peab komisjon oma meetmeid veelgi tõhustama ja kiiremini ellu viima. selleks, et tõesti ka positiivsed tagajärjed oleksid juba näha Euroopa Kontrollikoja iga-aastases aruandes lähitulevikus ja meie saadikute Mm, soov on, et me võiksime rahuliku südamega äh, kinnitada eelarve täitmise. ma ei hakka üksikasjalikult rääkima sellest, mm, kuidas on meetmeid ellu rakendatud ja kas see on olnud rahuldav. tähtis on, et meil oleksid kohe praegu juba meie käsutuses tõhusad kontrollimeetmed, arvestades, milline olukord valitseb vahendite kasutamisel ja see, arvestades, et meil on tegemist finantskriisiga, tähtis on, et abi jõuaks väga kiiresti selle vajajateni. ja ma räägin teile ka veel struktuurifondidest ja milline on olukord nendega puudutan põgusalt ka neid probleeme, mis on Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondiga ja millised tõkked on selle fondi vahendite kasutamise teel. me teame, et iseäranis struktuurifondide äh, vallas äh, tuleb kõik meetmed äh, liikmesriikidel väga korralikult ellu rakendada, tagamaks, et põhjendatult kõik vahendid ära kasutatakse ning loomulikult äh, tekib probleeme siis, kui asi jõuab komisjonipoolse kontrollini. juba aastaid, kui komisjon kontrolli teostab, siis ei saa ta alati tegutseda nii, nagu tahtnuks, sest liikmesriigid äh, ei võimalda seda teha ja Euroopa Kontrollikoda on sellele eh, tähelepanu juhtinud oma mm, deklaratsioonides eh, selle kohta, kuidas liikmesriigi tasandil on rahalisi vahendeid kulutatud. komisjon aastal kaks tuhat kaheksa tegeles mm, mm, nende probleemidega ja kuna dokumente jääb vajaka, pilt ei ole täielik, aga parlamendil on väga raske oma hinnang anda eelarvekomisjon kinnitas minu raporti ühehäälselt. leiti, et on vaja suuremat survet avaldada liikmesriikidele selleks, et nad esitaksid sajaprotsendiliselt andmed ja ma loodan, et tulevikus komisjon tõsiselt täidab oma rolli seiretegevuse vallas, aitäh. tänan, proua president. ma tänan proua Stavlenit tema raporti eest ja parlamenti konstruktiivse dialoogi eest, mis meil on olnud alates sellest, kui komisjon hakkas tegelema tegevuskavaga selles valdkonnas. ja kontrollikoja raport kahe tuhande seitsme, seitsmenda aasta kohta on kõige parim, mis läbi aastate on üldse olnud. ja tegevuskava on sellele paranemisele jõudsalt kaasa aidanud. ja mul on väga hea meel teid teavitada sellest, et eh, komisjon on edasi liikunud eh, ja uurinud neid edusamme ja tulnud välja selle oma kolmanda veebruari raportis. ja see kindlasti aitab teid ka teiepoolse heakskiidu andmises ja kolmanda veebruari anti siis esmane hinnang kahe tuhande seitsmenda aasta tegevuskavale ja aruandele ja seal öeldakse, et on saavutatud suuri edu, edusamme ja ma tooksin mõningad, mõningad punktid välja. kõigepealt, mis puudutab lihtsustamist, et abikõlbulikkuse reeglid on äh, selgemalt, selgemad ja mis puudutab majanduse taas e-, elavdamise programmi, me oleme välja pakkunud ka selles osas lihtsustusi, eriti mis puudutab struktuurifonde. kontrollikoda on täheldanud ka paranemist selles osas, mis puudutab iga-aastaste raportite selgust. ja komisjon on siin rõhutanud just tegevuskava punkti kolm või tegevus number kolm. edasi e, tegevus number üksteist seoses struktuurifondidega üks miljard viissada miljonit. ja see summa on tunduvalt suurem kui kahe tuhande seitsmenda aasta kahesaja miljoniline summa. komisjon rakendab järjest rohkem ühtseid standardeid, mis puudutab kontrollimeetmeid ja tulemuste võrdlemist ja see aitab kaasa sellele, et vähendatakse ka halduskoormust äh, kontrolli tulemuste analüüsimisel. edasi tegevus number viis, kaastegevused liikmesriikidega ja teist korda oleme me saanud nüüd juba auditeerimised aasta, auditeerimise aasta kokkuvõtted. komisjon jätkab oma tegevusi ja jätkab ka teiste äh, algatustega, mille eesmärgiks on kontrolli tõhustamine ja proua Stauneri eh, raport eh, rõhutab ka lubatud riski põhimõtte tähtsust. see, selle kontseptsiooni eesmärgiks on kindlaks määrata poliitilisel tasandil, milline on eh, vastuvõetav tasakaal tulemuse ja kontrolli kulukuse vahel ja tundub täiesti loogiline olevat, et vigade määr või ja protsent ei saa olla ka alati mitte just null ähm, asepresident Kallas on kõigest sellest rääkinud ka parlamendis jaanuarikuus. ja ma tahaksin rõhutada ka, kuivõrd tähtis see algatus on, sest see algatus võimaldab eelarve täitmise heakskiitmise rakendada ka riskihaldamise süsteemi, mida komisjon on välja töötanud ja viimane raport näitab seda, et kuidas komisjon on omalt poolt täiendanud erinevaid tegevusi. ja kontrollikoda on eh, ütleb omapoolse arvamuse selle kohta välja oma kahe tuhande kaheksanda aasta raportis. ja tahaksin tänada proua Staunerit tema raporti eest, mis kindlasti aitab kaasa meie sisekontrolli tõhustamisele, aitäh! suur aitäh! hääletus toimub homme ja nüüd läheme päevakorra järgi edasi järgmise raporti juurde, see on proua Schaldemusi raport, mis puudutab online hasartmängude usaldusväärsust ja kõigepealt annan neljaks minutiks sõna raportöörile. suur tänu ma olen uhke.